Okay, colleagues, um... kolleegid, jätkame nüüd oma koosoleku teise osaga. aitäh, et olite nii kannatlikud, kui meil toimus suletud uste taga osa. niisiis äh, tahaksin siin nüüd tervitada äh, doktor Carrerat ja doktor Ragatsit äh, kes tutvustavad meile uuringut, mille teemaks on riiklikud äh, massilised jälgimisprogrammid ja see, kas need programmid on kooskõlas Euroopa Liidu äh, seadustega, seda uuringut tutvustatakse siis äh, kõigile liikmetele ja annan kohe sõna Sergio Carrerale, palun. aga tegelikult soovib hoopis alustada Francesco Ragazzi aitäh, aitäh IPOL-i peadirektoraadile ja libesekretäriaadile, et te meid siia kutsusite. see raport on eeluurimiste tulemus, mille me viisime läbi siis septembris kaks tuhat kolmteist see tugineb teisestele allikatele, uuriva meedia allikatele Äh, samuti äh, intervjuudele ekspertide, ekspertidega, kes on siis eksperdid digitaal- ja küberjulgeoleku vallas. me keskendusime viiele liikmesriigile, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Rootsi ja Holland äh, kõigepealt annan teile ülevaate siis Euroopa Liidu suureulatuslikest luureprogrammidest ja siis viiest peamisest tunnusest, mille, mis siis meie uuringust välja tulid. niisiis, mina räägin siis äh, osadest A ja B ja Sergio Carrera räägib siis Euroopa Liidu tegevusmudelitest ning poliitilistest soovitustest, mis meie raportis on, tema räägib siis punktidest C ja D Äh, siin äh, teeme raportis vahet siis kahe liigi massiliste isikuandmete kogumise vahel. kõigepealt äh, kommunikatsioonikaablite pealt kuulamine, me paigaldame siis seadmeid nendele valguskaablitele, mis ühendavad internetis. Ühendkuningriigis on Tempora programm, mille eest vastutab siis Ühendkuningriigi valitsuse kommunikatsiooni peastaap Äh, see siis puudutab neid kaableid, mis lähevad äh, Briti saarelt USA-sse ja Lääne-Euroopasse ja äh, väidetavalt on siis sellised seadmed paigaldatud ka veealustele kaablitele näiteks. juurdis Saksamaa on samuti selliste asjadega tegelenud Äh, Frankfurdis äh, näiteks toimub selline tegevus ning äh, Rootsi samuti kuulab pealt, pealt siis verealuste kaablite kaudu liikuvat infot, mis ühendab siis Rootsit Venemaaga. nüüd Prism programm, mida siis rakendab USA riiklik julgeolekuamet, siis Äh, selle programmi raames suuda, sunnitakse eraettevõtteid, kes koguvad siis andmeid äriotstarbel nagu Google, äh, Facebook, Apple, Skype, edastama neile neid andmeid ja me teame, et äh, mitmed Euroopa talitused ilmselt on samuti saanud siis läbi selle, selle süsteemi omaenda kodanike kohta massiliselt andmeid. veel üks asi Äh, kõik äh, luureasutused ei ole võrdsed, nende eelarvevahendid on erinevad, kui vaadata, mis on USA luureasutuste käsutuses ja millised vahendid on Euroopa luureasutuste käsutuses, äh, siis kui me vaatame eelarvet, siis me näeme, kui suured on USA riikliku julgeolekuameti eelised võrreldes Nende äh, eelarve on üle seitsme miljardi euro aastas, siis Euroopas loomulikult Ühendkuningriigi valitsuse kommunikatsioonipeakorter. Äh, nende eelarve on peaaegu kaks korda nii suur kui teistel nagu BND või näiteks ja sama olukorda võime täheldada ka siis töötajate arvu vallas loomulikult need ei ole ametlikud arvud, aga lihtsalt sellised äh, kalkulatsioonid või hinnangud. viissada, viis tuhat kuussada näiteks Suurbritannias, teistes vähem. nüüd peatuksin siis viiel tunnusel, mis äh, sellest esialgsest uuringust välja tulid. kõigepealt äh, tuleks rõhutada, et äh, nende jälgimisprogrammide ulatus on pretsedenditu. teisisõnu, asjad ei toimu nii nagu tavaliselt Äh, äh, asi on enneolematu selles mõttes, kui palju andmeid kogutakse ja kuidas neid andmeid ja kus neid kogutakse. ja kui te tahate täpsemaid äh, vastuseid, siis ma võin seletada ka, mis vahe on andmete ja metaandmete vahel. niisiis ainuüksi Ühendkuningriigi luuretalitused koguvad kakskümmend üks petabaiti andmeid päevas ja kui te tahate vaadata, siis äh, Eh, see puudutab siis eh, umbes, umbes nii palju levitavad andmeid, kaks koma üks miljonit interneti kasutajat. ja nende isikute arv, kelle üle järelevalvet teostatakse, on seetõttu tõesti väga suur. Eh, teine oluline asi, mille kohta me väga vähe teame, on ja see on nii juriidilisest kui tehnilisest aspektist oluline küsimus, nimelt see, kuidas neid kogutud andmeid kasutatakse, töödeldakse ja levitatakse. ja seetõttu mm, äh, on selline vahe legitiimse ja, ja ebaseadusliku andmekogunemise, kogumise vahel äh, üsna ebaselgeks Äh, niisiis see vahe nende kahe andmekogumise liigi vahel on ähmane, me ei saa päris äh, täpselt otsustada, kas toimus siis sihipärane järe, jälgimine, mis on näiteks vajalik selleks, et võidelda terrorismiga või äh, mõne muu kuritegevuse liigiga või on siis tegemist sellise ulatusliku vahet tegemata jälgimisega, sisuliselt andme kaevamisega. niisiis Eh, kas teatud eh, kategooriad inimesi on kohe eelnevalt juba eh, kahtlased ja nende üle toetatakse järelevalvet teatud võtmesõnade üle ja kuidas, kuidas nende võtmesõnade üle järelevalve toimub meil oli USA-s üks pro-, projekt, mis lükati kahe tuhande kolmandal aastal tagasi nüüd kolmas oluline asi on see, et see ulatuslik järelevalve ei ole ainult USA, Euroopa Liidu vaheline probleem. selliseid ulatuslikke jälgimisprogramm, programme eh, viiakse läbi koostöös USA ja Euroopa luureasutuste vahel, nii et, et tegemist on selliste riigiüleste võrgustikega Äh, riigiüleste professionaale ühendavate võrgustikega. meil on sellised võrgustikud nagu Five Eyes või äh, Alliance Space ning äh, info, meil ei ole infot selle kohta, kuidas need võrgud toimivad ja ma arvan, et USA ja Ühendkuningriigi luureasutused teevad üsna tihedat koostööd. see on, sellele on juhitud tähelepanu ka erinevates meediakanalites peamine küsimus on siis äh, ei ole mitte need arutelud suveräänsuse üle, vaid selle üle, kuidas need riigiülesed luurevõrgustikud, äh, kuidas nende üle peaks teotama järelevalvet ja kontrolli. ja need järelevalveorganid võiksid ju ka tegutseda riigiüleselt. neljandaks, nii palju kui me teame nendest jälgimisprogrammidest, näiteks PRISM programmist, siis need ei ole seotud ainult riiklike julgeolekuasutustega, vaid sinna on kaasatud ka eraettevõtted, eh, kas siis vabatahtliku või sunniviisilise partnerluse näol ja seetõttu, kui me mõtleme sellistele programmidele, siis tuleks neid käsitleda kui sellist hübriidset järelevalvevormi, kus julgeoleku ja ärihuvid on omavahel seotud. Eh, see aitab meil mõista siis, eh, kuidas eh, see järelevalve täpselt toimub, näiteks kui kodanikud kasutavad eh, meili või Skype'i ja luuretalituste tegevusega Euroopa Parlament ei tegele, aga siin andmekaitse küsimus on kindlasti midagi sellist, mis on parlamendi pädevuses, samuti isikuvabadused. ja viiendaks on üsna selge, et tõstatuvad väga olulised küsimused, mis on seotud demokraatia ja vaba turumajanduse põhimõtetega. me teame, et enneolematus ulatuses infot kogutakse, me ei tea aga, kuidas seda infot töödeldakse, mis otstarbeks ja kellega lõppkokkuvõttes seda infot jagatakse. meil ei ole mitte mingisugust äh, kindlust selle kohta, et laiaulatuslikku andmekaevet ei toimu Äh, tihtipeale neid programme äh, põhjustatakse vajadusega võidelda terrorismiga, aga see on võib-olla ainult üks protsent nendest andmetest. igatahes tulemused, mida siiamaani äh, sellisel moel on saadud, on olnud üsna kesised ja USA senati ees ka luuretalitused pidid tunnistama, et tõesti see tabatud terroristide hulk, äh, nende terroristide hulk, kes on tabatud tänu sellistele jälgimisprogrammidele, on olnud väga väike. niisiis, nüüd kõneldakse, et asi ei puuduta ainult terrorismivastast võitlust, toimub ka tööstusspionaaž näiteks Äh, selle küsimuse äh, proportsionaalsus ja ulatus on tõesti väga olulised. probleem on ka selles, et äh, need probleemid destabiliseerivad usaldust, mis on hea rahvusvahelise partnerluse ja vaba turumajanduse aluseks, usk avalikesse institutsioonidesse on demokraatia aluseks ja see satub ohtu, kui kõiki peetakse kahtlusaluseks. usaldus et kõigil äh, majanduse vallas tegutsejatel on sama info, on samuti väga oluline ning tarbijate ja ettevõtete vaheline usaldus on väga oluline majanduskasvu seisukohalt. sellised ulatuslikud jälgimisprogrammid äh, seavad äh, usalduse ohtu. demokraatlike süsteemide tugevus, nagu ilmus tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal Church Committee käigus, uurimuse käigus, mida rohkem neid kontrollivahendeid on, seda parem see eristab demokraatiat politseiriikidest ja niisiis neil eelmul pool mainitud põhjustel ma tahaksin öelda, et ei saa neid jälgimisprogramme taastada ainult riikliku julgeoleku ja andmekaitse probleemidele, tehnilistele probleemidele, mille peavad lahendama eksperdid, vaid tuleb arvestada ka siis demokraatlike süsteemide olemuse ja vabadustega ja nüüd annaksin siis äh, sõna Sergio Carrerale, kes räägib rohkem siis asja juriidilisest küljest. aitäh ja tere hommikust kõigile, aitäh, et meid siia täna kutsusite. Äh, mul on väga hea meel selle võimaluse üle siin äh, olla ja tutvustada meie uuringu tulemusi. niisiis, juriidilised tegutsemisvõimalused loomulikult me oleme teadlikud nendest põhjendustest, mida on esitatud äh, Äh, teatud liikmesriikide valitsuste poolt ja õiguskaitseorganite poolt, viidatakse riiklikule julgeolekule. aga kas asjad on ikka nii, et, et see on ainult riik, mis riikide küsimus ja Euroopal ei ole midagi siin pistmist? Äh, see uuring äh, keskendus sellele dilemmale ka vaatasime, kas Euroopa Liidu roll selles valdkonnas võiks olla tugevam ja kas ikka liikmesriikide julgeolek on ainult liikmesriikide valitsuste pädevuses. meil on nüüd äh, kolm äh, võimalikku mudelit Euroopa Liidu õiguse vaatevinklist. kõigepealt äh, tuleks ümber mõelda selle riikliku julgeoleku mõiste, lähtudes demokraatliku õigusriigi põhimõtetest asi puudutab siis demokraatliku õigusriigi põhimõtteid. see võiks olla lähtepunktiks ka siis, kui me mõtleme üleüldse selle üle, mis on riiklik julgeolek. üks selle uuringu võtmesõnumeid on see, et liikmesriikide jälgimisprogrammid ei ole kooskõlas demokraatliku õigusriigi põhimõtetega ning nende väärtustega, millele Euroopa Liit on rajatud, artikkel kaks Euroopa Liidu leping Eh, riikliku julgeoleku mõistet eh, ei saa käsitleda ainult eh, luureasutuste vaatevinklist. Nemad, nemad ei ole ainsad, kes riikliku julgeoleku eest vastutavad. me jõuame siit tagasi liikmesriikide põhiseaduslike traditsioonide juurde, mis on liberaalse demokraatia aluseks ning põhiseadustes on seljas, sees ka see võimude lahususe põhimõte Äh, meil peab olema tasakaal, meil peab olema järelevalve äh, selle üle, mille üle, kuidas täidesaatev võim ja äh, täidesaatev võimu luurekomponent tegutseb. see on väga oluline selleks, et omavolilist tegutsemist ära hoida Äh, selles uuringus me vaatasime, millised on need piirid, mis praegu Euroopa Liidus eksisteerivad, millised on piirid Euroopa õigussüsteemis, mis siis määratlevad ära selle, mis on lubatud ja mis ei ole, mis on seaduslik ja mis on ebaseaduslik. Euroopa Inimõiguste Kohus on selles valdkonnas väga tõhusalt tegutsenud juhtides tähelepanu sellele, millised on need olulised standardid. me e, juhtisime siis tähelepanu e, oma raportis nendele kriteeriumidele, mille palun, mille alusel otsustada, mis on lubatud ja mis mitte, mis on seadustega kooskõlas, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalik Äh, tegemist on standarditega, mida, äh, mil, millest peaksid lähtuma kõik äh, täitevsaatva võimu teod, ka luuretalituste teod. inimõiguste konventsiooni artikkel kaheksa, samuti artikkel viis on samuti olulised. ärgem unustagem Äh, ka teisi luuretalituste tegevusi. Euroopa põhiõiguste harta on samuti oluline. artiklis viiskümmend üks mainitakse äh, artiklit viiskümmend üks mainitakse tihtipeale kui põhjendust mitte midagi tege, teha. või öeldakse, et see puudutab ainult Euroopa Liidu õigust, aga päris see asi nii ei ole, me peame asja üle palju põhjalikumalt mõtlema. me juhime oma uuringust tähelepanu siis Euroopa Kohtu Äh, otsustele, kus öeldakse jah, harta puudutab ainult Euroopa Liidu õigust, aga äh, samas Euroopa Inimõiguste konventsioon on osaks liikmesriikide õigusest ning äh, paljude liikmesriikide kohtunikud juba rak-, kohaldavad Euroopa inimõigust, Euroopa põhiõiguste hartat. sealhulgas ka näiteks ka valitsuse tegevusele hinnangu andmisel Äh, proua Reding äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunis äh, kõneles parlamendi ees ja mõned saadikud esitasid talle küsimuse pädevuse kohta. Öeldi, et Euroopa Liidul ei ole luureküsimustes pädevust. volinik vastas väga hästi, ta ütles, et jah, põhimõtteliselt luuretegevus on liikmesriikide ainupädevus, aga samas parlamentide õigused, mis on hartas kirjas, on midagi, millest tuleb samuti kinni pidada kelle julgeolekust me siin nüüd tegelikult räägime? kolleeg mainis, et kaalul on usaldus, aga kaalul ei ole ainult usaldus, vaid ka lojaalne koostöö, mis on Euroopa Liidu kontekstis väga oluline me oleme praegustest koostöömehhanismidest mööda hiilinud, neid on kasutatud valeks otstarbeks. me kõik teame, Äh, kuidas selline kaudne äh, süsteemide rikkumine on äh, õõnestanud meie õiguslikke kohustusi. Euroopa Parlament ja Euroopa Liit omab pädevust eraelu kaitsmise vallas näiteks ning kui hakatakse mööda hiilima kehtivatest õiguspõhimõtetest, siis loomulikult see mõjutab Euroopa Liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja võib-olla kõige olulisem sõnum sellest uurimusest oleks see, et see mõjutab Euroopa Liidu äh, sisejulgeolekut tervikuna. Euroopa Liidu sisejulgeolekut kui äh, niimoodi vahet tegemata massiliselt äh, jälgitakse inimesi, siis see seab ohtu Euroopa Liidu äh, julgeoleku, sellepärast et me räägime, see seab ohtu need väärtused, millest me tihtipeale räägime, see seab ohtu meie õiguspõhimõtted, millest tuleb kinni pidada. Euroopa Liidu õigussüsteemis on inimene ise enda kohas andmete omanik Äh, USA-s on asi natuke teistmoodi ja see võib-olla on äh, üheks olulisemaks erinevuseks meie vahel. Äh, nende tõendite põhjal, mida me oleme kogunud, on liikmesriigid sellest põhimõttest aga üsna jultunult mööda hiilinud. me viisime läbi õigusliku analüüsi ja panime tähele, et mõnedes liikmesriikides äh, Äh, tehakse siis vahet andmete, selle vahel, kas andmed on kinni peetud siis välismaal või riigisiseselt. Äh, erinevad on siis need õiguslikud tagatised, mida mõlemal juhul kasutatakse. ma ei tea, kas äh, see vahe tegemine alati on võimalik Äh, me oleme näinud näiteks äh, koostöös äh, USA ja Ühendkuningriigi vahel, mille läbi näiteks Ühendkuningriigi luuretalitused saavad juurdepääsu Euroopa Liidu kodanike andmetele, oma kodanike andmetele. nii et, et kuidas me siis saame kindlad olla, et kõigist nendest õiguslikest garantiidest endiselt kinni peetakse ja kuidas me tagame, et see mittediskrimineerimise põhimõte, mida kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu kodanike puhul, ikka leiab kohaldamist. olemasolev järelevalve äh, on silmitsi väga suurte piirangute ja probleemidega ning seetõttu ei suuda nad ka korralikult kontrollida, mis tegelikult toimub. asi ei ole ainult sõltumatuses, vaid ka personalis, ressurssides Äh, võib-olla kõiki neid aspekte tasuks ka hoolikalt kaaluda. järgmine äh, slaid käsi, käsitleb siis Euroopa Liidu siseasjade vallas tegutsevaid ametkondi. Need, need on tihedalt seotud julgeolekutalitusega. meil on Euroopa äh, tasandil äh, organ, kes tegutseb äh, luure vallas, Intsen, nende tegevuse aluseks ei ole, neile tegevusel ei ole õiguslikku alust võib-olla me peaksime võib-olla vaatama, millised täpselt ikkagi on need Inseni õiguslikud alused ja kas ja kui Euroopa Liit äh, luure vallas saaks ka koos teha, miks mitte siis rohkem Euroopat selles vallas omada. Äh, siis veel Europoli mandaat. on äärmiselt oluline hoolitseda sellene, selle eest, et info mis Europoli käsutuses on, on saadud seaduslikult ja tuleb usaldusväärsetest allikatest. antud hetkel meil ei ole mitte mingit äh, viisi, kuidas seda kontrollida ning äh, see on eriti oluline, kui me räägime kolmandatest riikidest. millist infot Europol töötleb? Äh, meil on siin järelevalve puudujääk, mis tuleb kindlasti lahendada ja mis on politsei info, mis on luureinfo, kuidas me nende vahel vahet teeme? kui äh, läheneda asjale professionaalide vaatevinklist, äh, siis äh, arusaamine liikmesriigiti on üsna erinev nüüd poliitilised soovitused, me pakume välja siin nõndanimetatud punaste joonte lähenemise, me peame paika panema need piirid, millest üle minna ei saa, mida Euroopa Liit peab tegema. kõigepealt oleks vaja professionaalset koodeksit ja suuniseid ähm, andmete riigiüleseks äh, haldamiseks äh, me ei saa lihtsalt öelda, et Euroopa Liidul ei ole selles valdkonnas õiguslikku pädevust ja seetõttu ei peaks Euroopa Liit midagi tegema. meie arvates selline lähenemine ei ole lubatav, peaks olema tõesti selline tegevusjuhend, mis paneb paika, millised standardid Euroopa Liidus kehtivad, samuti tuleks arvestada inimõiguste kohtu standarditega ja paika tuleb panna ka siis eh, teised kriteeriumid selle kohta, mis on seaduslik, mis mitte eh, Euroopa Äh, sellise eraelu puutumatuse pilve on samuti äh, midagi, mis tuleb välja töötada meil on vaja siis äh, pilvearvutuse vajas välja töötada oma süsteemid, meil on vaja äh, selliseid äh, tagatisi, mida meil praegu ei ole ning äh, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle töö eest, mida nad andmekaitsemääruse eelnõu vallas on teinud Äh, tõesti, esialgsed äh, tulemused on äh, väga kiiduväärsed ning on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament pööraks tähelepanu artiklitele nelikümmend kolm ja seitsekümmend üheksa, need peaksid olema tõesti sellisteks kriitilisteks joontest, millest üle astuda ei tohi. Euroopa Liidu poliitiline infrastruktuur, meil on vaja ühtset Euroopa koostööstruktuuri luureandmete koordineerimiseks ja jagamiseks meil peaks olema siis selline kollase-punase kaardi süsteem, millist infot ei tohi edastada ja kui edastatakse, siis peaks äh, tulema nii-öelda hoiatus kollase kaardi vormis. ja, ja kui asi ei parane, siis äh, läheks asi punase kaardini välja ja parlament võiks luua näiteks komisjoni, äh, mis uurib seda, kuidas Euroopa põhimõtteid andmekaitse vallas rakendatakse Äh, niimoodi saaksime edasi liikuda ka USA-ga kõneluste vallas, mis puudutavad näiteks digitaalsete äh, õiguste kaitset. Äh, ma arvan, et ähm, me peame aru saama, millised on need kontaktpunktid liikmesriikide korra, õiguskaitse ja luureorganite ja teiste riikide organisatsioonide vahel, kui vahetatakse luurealast infot just äh, selles valdkonnas on vaja rohkem aruandekohustuslikkust. Äh. ja väga oluline on teada, milleks seda infot kasutatakse. nüüd äh, informaatorite kaitse samuti oluline. võib-olla on vaja isegi asüüli ja puutumatuse garantiisid ning samuti tervitame äh, resolutsiooni, mille Euroopa Parlament võttis vastu oktoobris, kus nõuti, et komisjon äh, peataks äh, kaubanduslepingualased läbirääkimised USA-ga. me arvame, et Euroopa Liit peab kasutama kõiki võimalusi, mis meie pädevuses on, olemasolevaid lepinguid, usalduse rajanevaid suhteid USA-ga, võib-olla nende osas on vaja ühte-teist uuesti ümber mõelda õiguste ning eraelu puutumatuse küsimused peavad olema väga olulisel kohal. lõpetuseks tahaksin öelda, et tegemist on vaid esialgsete uuringu tulemustega. me loodame, et sellel teemal toimuvad veel põhjalikumad uuringud, meil on vaja teada rohkem. kahjuks need vahendid, mis meie käsutuses olid ja me äh, olid piiratud, aga on vaja rohkem siis äh, uurimisi sellel teemal, mis tegelikult toimub äh, milline äh, kontrollisüsteem liikmesriikides on ning äh, siin võib-olla, sellest kõigest on võib-olla kasu ka teil poliitilistes aruteludes. aitäh, Sergio! tegemist on tõesti esialgse uuringuga, aga meil on selle uurimise läbiviimiseks tõesti väga vähe aega. tegemist on teise suure uuringuga ja meie ajakava on tõesti väga-väga tihe kolleegid, kui te selle läbi loete, siis te näete, et siin on üsna palju soovitusi. Äh, need on küll poliitilised, aga need tulevad siis teadlastelt. ja on väga tore, et siin lühikese ajaga on sellesse raportisse siiski ka soovitused pandud ja äh, need soovitused on nii sisukad. ma tean, et kolleegidel ei olnud aega seda kõike läbi lugeda aga küllap nad seda teevad ja nüüd annan võimaluse sõna võtta variraportööridel ja ütleksin, et arutelud toimuvad kuni kahe, kaksteist viieteistkümneni, nii et, et meil on piisavalt aega ja siis äh, nüüd tavaline menetlus äh,. meil on ainult üks variraportöör siin saalis tegelikult. palun äh,. Jan Albrecht, aitäh äh, et te tutvustasite seda uuringut äh, sellisel olulisel ajahetkel. Äh, täna äh, toimub sarnane arutelu ka Ühendkuningriikide, Ühendkuningriigi parlamendis, nii et, et, et minu arvates on praegu tõesti õige aeg rääkida sellest, kuidas me peame ümber käima oma luuretalitustega Äh, kui vaadata möödunud nädalasi arutelusid, siis nad ei ole võib-olla väga kõige paremini tegutsenud ja rikutud on teatud juriidilisi põhimõtteid, siit ka minu küsimus. Te juhtisite väga selgelt tähelepanu, millised on soovitused Euroopa Parlamendile, mida me saame praegu ette võtta ning ma äh, olen selle eest väga tänulik. meil tõepoolest äh, tuleb asjaga väga tähelepanelikult tegeleda meil tuleb siin arutada seda, kuidas me teie soovitusi ellu rakendama hakkame, sellepärast et neid ei tohiks lihtsalt kõrvale jätta. minu küsimus teile puudutabki praegust olukorda, toimub pidev kodanike õiguste rikkumine või vähemalt on suur võimalus, et see rikkumine jätkub Äh, tahaksin teada, kuidas meie siin Euroopa Parlamendis äh, ja kuidas seadusandjad saaksid sellist äh, õiguste rikkumist lõpetada. Te oma uuringus juhite tähelepanu Euroopa Liidu pädevusele, mille, mida sa sellele, mida saab teha politsei ja luuretalituste koostöö läbi Äh, küsimus on seotud ka andmekaitse direktiiviga. Äh, kas me peaksime seda direktiivi muutma, arvestades selle uue infoga, mis nüüd päevavalgele on tulnud? ning äh, mis puudutab institutsioonide vahelisi suhteid, mis sisuliselt on poliitilised, kuidas teie näete näiteks meie rolli Äh, olukorras, kus liikmesriikide pädevuses on mingeid asju, mis näiteks ei ole meie äh, pädevuses, meil oli siin just Intseni direktor. Äh, kas, kas, kas me saaksime kuidagi äh, Äh, piirata nende ainupädevuste ulatust äh, riikliku julgeoleku küsimuses. Äh, nii et, et mul ei ole siin kõik päris selge ja ma tahaksin, et te natuke rohkem asju selgitaksite, võib-olla ka teie uuringu mõned aspektid vajaksid veel selgitamist. kuna meil on aega, teeme nii, et küsimus-vastus, küsimus-vastus, ei hakka küsimusi grupeerima ja te võite vastata siis äh, nii, nagu ise soovite. ja äh, kasutage siis akadeemilist vabadust olla avameelne. Te ei ole Inseni juht, nii et, et te võite öelda, mida tahate. jah, ma tõesti tahaksin kõnelda kui sõltumatu teadlane. ja suur aitäh selle küsimuse eest Äh, siin äh, uuringus me pakume välja sellist mitmetasandilist tegutsemist. Äh, kahjuks ei ole ühte lihtsat lahendust. asjale tuleb läheneda erinevatest vaatevinklitest, aga ma arvan, et lähtepunktiks on ikkagi see usalduse ja siira koostöö põhimõte, mida see siis tähendab. kui me ei saa enam uskuda, et neid põhimõtteid ja kaitsemeetmeid, äh, mis seadustega kirjas on, ikka, et nendest ka kinni peetakse. näiteks eriti siis, kui me peame läbirääkimisi USA-ga. infovahetus, infotöötlus Äh, puudutab erinevaid Euroopa õigusvaldkondi, erinevaid koostöövaldkondi, mitte ainult rahvusvahelisi lepinguid, näiteks broneeringu infoküsimus ja nõnda edasi. Äh, inimeste profileerimine, biomeetriliste andmete kasutamine. Äh, küsimusi on tõesti palju, mis on seotud ka näiteks Euroopa Liidu ametitega, näiteks Europoliga arvestades seda, mis päevavalgele on tulnud. nii et, et kõik see mõjutab väga paljusid äh, valdkondi, kus parlamendil on pädevus. me oma uuringus soovitame, et äh, parlament kasutaks kõiki neid võimalusi ära selleks, et äh, selle usalduse vallas midagi muuta. tuleb lähtuda eeldusest, et me ei usu, meil ei ole usku sellesse, et nendest põhimõtetest kinni peetakse standard, standardid. üks konkreetne soovitus, mis uuringus väga selgelt välja tuleb, on see, et me peame paika panema, millised standardid on kõige olulisemad. kõigepealt selgus loomulikult. see on äärmiselt oluline. me peame selgelt välja tooma seadustes, millised on need äh, Äh, probleemid, millega me silmitsi seisame. näiteks Francesco siin ütles, et ei ole väga selge, miks sellist järelevalvet teostatakse. siis nende meetmete ulatus ja loomulikult järelevalve ja äh, tõus hüvitus, see on eriti oluline, kui me hakkame äh, õigusaktide kvaliteeti hindama. Euroopa Inimõiguste Kohus on juhtinud tähelepanu äh, Äh, sellele, et sellised äh, asjad on väga olulised, kui äh, hinnatakse salajase jälgimise legitiimsust. Euroopa tasandi järelevalve on tegelikult ju olemas, inimõiguste kohus on mitmel juhul öelnud, et Eh, jah, asi on seotud liikmesriikide huvidega ja suveräänsusega ja eh, liikmesriikidel peab olema valikuvabadust, aga aga see, ka see liikum-, manööverdamisvabadus peab alluma järelevalvele. Eh, peab toimuma järelevalve näiteks kohtuniku üle, siseriiklike kohtute poolt peab toimuma järelevalve ning samuti peab toimuma järelevalve kodanike poolt Äh, tahaksin rõhutada, et äh, me ei vastanda siin julgeolekut ja eraelu puutumatust. asi puudutab demokraatiat ning demokraatias äh, kodanikke kaitstakse igasuguse valimatu jälgimise eest. kohus oma lahendites on öelnud, et see on äärmiselt vajalik demokraatlike institutsioonide kaitseks nii et, et meil on tõesti vaja sellist äh, tegevusjuhendit, äh, mis võib-olla võetakse vastu Euroopa Liidu tasandil. ning äh, seda võiks siis samuti kasutada liikmesriikide tasandil liikmesriikide luuretalituste üle teostatav järelevalve meil on toimunud kohtumine liikmesriikide parlamentidega, et kaasata äh, nemad siis sellesse võrgustikku. Äh, vastu on võetud Brüsseli deklaratsioon, aga kuhu see kõik on välja viinud? kas on paremini ära kasutatud äh, neid teadmisi ja kogemusi, mis äh, inimestel liikmesriikide parlamendis on, kas on vahetatud kogemusi, kas on vahetatud mõtteid selle üle, kuidas paremat järelevalvet äh, teostada ja see võiks olla ka siis äh, osaks sellest tegevusjuhendist, mida siis levitatakse ja ellu rakendatakse. proua Redingi mõte, et äh, luua Euroopa Liidu Julgeolekuamet, kas see oleks lahendus? kui meil oleks äh, samasugune asutus nagu NSA Ühendriigis, ma ei usu, et see oleks kõige tõhusam viis lahendada neid probleeme, millega me täna silmitsi oleme äh,. uuringus aga öeldakse, et ei ole enam mõistlik öelda, et Euroopa Liit luuretegevusega ei tegele. või et äh, luuretegevus ei ole oluline Euroopa Liidu jaoks me näeme, kui äh, negatiivselt kõik toimuv on Euroopa Liitu mõjutanud nii et, et äh, võib-olla tõesti võiks seda kasutada argumendina rohkemaks tegevuseks Euroopa Liidu tasandil. jah, võib-olla teistel kolleegidel on sarnaseid küsimusi, aga Karmen, palun. suur tänu, esimees Te rääkisite üsnagi vabalt miks te ei soovita proua Redingut, et ta, et ta esitaks kaebuse meie õigusteenistusele? meil on siin täiesti olemas, me palusime sellel õigusteenistusel ka seda, et CFP leping kehtetuks, kehtetuks tunnistatakse Euroopa luureameti tõttu peaks muutma ju aluslepingusid, nii et tundub, et see on põhimõtteliselt lihtsalt tühjast kära tegemine. nii et äh, see võiks olla esimene samm. sooviksin näidata, milline vahe on selle vahel Eh, mida, eh, mis on tegelikult olemas reaalselt ja mis ainult sõnades eh, eksisteerib, see puudutab näiteks parlamentide rolli. Te rääkisite väga olulisest küsimusest, mis puudutas näiteks andmete kuuluvusest, sest kas andmed kuuluvad konkreetsele isikule, selles osas on väga vastukäivaid teooriaid kui ähm, näiteks inimene avalikustab oma andmeid, on neid, kes ütlevad, et need ei ole enam äh, talle kuuluvad andmed. ning kõige olulisem äh, on siin rääkida sellest, milline segadus valitseb äh, avalike võimude ning ette, eraettevõtete vahel andmete käsitlemisel sest äh, praegu selles, sellel puhul on just õiguslik kontroll väga oluline, kuid me võtsisime vastu just direktiivi andmete kaitse kohta ning äh, me nägime seal, et erinevus on väga eri, suur liikmesriikide vahel, ei nõuta äh, õiguslikku kontrolli tihtipeale. oleks väga tore, kui selline mingisuguseid reegleid oleks olemas, kuid näiteks mõnda indiviidi ka äh, kahtlustatakse mingis õigusrikkumises äh, ja sellepärast otsistatakse, otsitakse tema andmeid või jälgitakse tema andmeid või, või siis tehakse seda mingisugustel muudel põhjustel. ja siin on tegu kahe täiesti erineva tasandiga. ühel puhul on, ähvardab inimest vanglakaristust ning äh, tegelikult see kõik on ju paika pandud põhiseadustest kuid me tegeleme siin selle küsimusega nii, nagu poleks selle kohta midagi öelnud, näiteks eh, Hispaanias eh, eh, pealtkuulamiseks on vaja kohtupoolset luba, kuid vaadates, mis praegusel hetkel toimub, jääb selline mulje, et äh, ei võetakse põhiseadust enam üldse arvesse, nagu nad enam ei kehtiks see on äh, ju tohutult, äh, tohutult äh, suur muutus, mida me tunnista-, mille tunnistajaks me oleme. nii et tuleb eristada riigivõimude poolset kasu, andmete kasutamist täidesaatva võimu poolset andmete kasutamist ning eraettevõtete poolset andmete kasutamist, näiteks nagu NSA äh, me kõik nägime, kuidas see NSA agentuur andmeid ära, andmeid kasutas. ühesõnaga, selles vallas on ju olukord täiesti teistsugune. Thank you, Carmen. You, your reaction, Sergei. Uh, thank you very much. One of the elements that the study highlights üks uh, aspekte, mille meie uurimus esile tõstab, on see, et uh, et ähm, luureametite tegevus äh, ei tohi toimida väljaspool seadust, võib toimida väljaspool seadust. ning äh, meie äh, uurimus näitas selgelt, et Euroopa inimõiguste raamistik ei toeta seda väidet üks sellise massilise jälgimise tagajärg või probleeme on see, nagu siin mainiti, et, et tundub, et tegu on nagu inimeste eraellu sekkumisega. ning siin on äh, siis äh, küsimused äh, käitumuslikud. tegelikult on siin väga keeruline õiguslikult seda punkti käsitleda näiteks Ameerika Ühendriikides eh, on eh, arutatud näiteks andmekogumist, me oleme need ka oma uurimuses eh, esile tõstnud ning oleme öelnud ka seda, et andmete, andmeid tuleks koguda ainult konkreetsetes küsimustes, mida parasjagu uuritakse ning äh, andmekaitse määrus, mis äh, siin kojas vastu võeti, on ju tegelikult väga selge ja väga tugev ning äh, see on ka äärmiselt tervitatav. sarnane raamistik peaks kehtima igasuguste, igasuguste korrakaitseorganisatsioonide tegevusele su suur tänu. me eh, saame veel ühe küsimuste vooru teha, kui me räägime piisavalt lühidalt. proua Morvai. suur tänu, ma eelistan nüüd rääkida ungari keelt. kaheksakümne üheksandal aastal üleminekuperioodil külastas meie ülikooli üks äh, külaline lääneriikidest. ta ütles, kommunism on selline süsteem, äh, äh, kus kõik vaatavad nagu teatrietendust, kõik vaatavad, aga kõik teavad, et see on ainult etendus. ja tundub, et see käib ka lääne demokraatiate kohta meie arvasime, et väljaspool kommunistlikku režiimi on teistsugune maailm, et, et ähm, raudse eesriide taga eksisteerisid põhiõigused, inimõigused, demokraatia, et see on kõik garantii lääneriikides, kuid selgub, et see on ainult show olnud, ainult teatrietendus, seda nii siin Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides Ehm, näiteks meie saja kahekümne liikmelisest komisjonist oli ainult seitse või kaheksa kohal hommikul, räägiti väga olulist küsi-, räägiti väga olulisest küsimusest, see on ju õõnestab demokraatiat. võib-olla ehm, see nimekiri, ehm, kohalolijate nimekiri näitab hoopis midagi muud. ja näiteks praegusel hetkel äh, on siin kell veerand kaksteist on samuti ainult mõni parlamendiliige kohal, kus on näiteks härra Tavares? kas tema ei äh, võidle äh, demokraatia eest teistes liikmesriikides, tema muretseb võib-olla ainult imelikel põhjustel demokraatia õigusriigi pärast Ungaris? võib-olla peaksime Eh, vaatama tähelepanelikult eh, väärtuste ideoloogiat Euroopa Liidus eh, ja vaatama, kuidas see erineb kommunistlikust perioodist. meil oli Stasi ja meil olid teised organisatsioonid, me kõik teadsime, mis toimus, me teadsime, et meid jälitati võib-olla äh, ekraanil tundus see kõik teistsugune olevat, kui me vaatame seda saali, kuid praegusel hetkel on parlamendiliikmeid kohal ainult kaheksa. suur tänu kõigile neile, kes kuulavad ja vaatavad. kommunistlikes riikides jälgiti kõiki, jälitati kõiki. see oli lahutamatu osa süsteemist, kodanikke jälgiti ja jälitati pidevalt me endiselt nõuame, et äh, Ungaris agentide nimekiri avalikustatakse, pole endiselt avalikud, me üritame endiselt äh, äh, ära leppida oma minevikuga, üritame tõe lagedale tuua. üritame leida üles need, kes on minevikus kuritegusid sooritanud Euroopa Liidus aga nagu öeldakse, et noh, mis seal ikka, tõepoolest kõiki jälitatakse, kõiki jälgitakse, kõigi emaili loetakse, massiline eh, jälgimine on loomulik. on see siis tõesti nii, on see siis tõesti nii normaalne, et minu kolleegid ei suvatse isegi kohale tulla, neid ei huvita, neid ei üllata selline tegevus. Nad ei suvatse isegi salajasele kohtumisele tulla ja ja ma loodan, et mind ei saadeta nüüd Guantanamosse selle eest, et ma ütlesin, mis seal koosolekul toimus. Eh, miks näiteks eh, Snowdenile eh, ei pakuta varjupaika Euroopa Liidus, võib-olla Ungari peaks Snowdenile varjupaika pakkuma, sest tema on meile näidanud, et siin on kõik ainult show, ainult etendus ta on lõpuks ometi tõe lagedale toonud, kuningas on alasti. me peaksime mõtlema selle peale, mis demokraatia tegelikult on, võib-olla peaksime Euroopa Liidule eh, soovitama oma demokraatia kontseptsiooni täiesti läbi mõelda, uuesti läbi mõelda. Alla Arbrechtil on protseduuriline küsimus. jah, härra esimees, ma minu meelest ei ole mõtet äh, hakata äh, nüüd äh, rääkima nendest, kes siin kohal ei ole. siin on selliseid saadikuid, keda tehakse vastutavaks Euroopa Parlamendi, parlamendi tegevuse eest. Teile tundub, et, et ühele saadikule on öelnud, et, et, et talle ei meeldi, et Ungaris rikutakse põhiõigusi ja seda mitte ainult Ungaris, vaid ka mujal ning et põhiõigusi eh, rikutakse ka mujal. mulle ei meeldi eh, see, kuidas eelkõneleja rääkis härra Tavaresist ja teistest kolleegidest meil on siin arutelu, me ei pea hakkama, hakkama filipikaid pidama teiste kolleegide vastu, see on ebasobiv ma võtan seda arvesse, ma ei taha hakata nüüd vaidlema selle üle, kas mainida kolleegi, keda siin kohal pole, see on ebaõiglane. proua Morvai, te ütlesite välja, mida te soovite, soovisite öelda ja kolleeg, keda, kellest te rääkisite, teda pole siin ma ei taha hakata seda pikalt arutama, mõlemad kolleegid said oma arvamuse välja öelda võttes arvesse, et kolleegi, mainitud kolleegi pole kohal, pole temast pigem rääkimine õiglane. ja järgmisena saab sõna Joseph ja vastame siis hiljem. suur tänu. mina arvan tõesõna, mind väga huvitab see, mida siin räägitakse suur tänu selle eest, et te sellise põhjaliku uurimuse olete läbi viinud. see äh, annab meile mõttetööd, äh, meile kõigile. mul on alati selline tunne, et meil on praegu äh, ajalooline situatsioon sest äh, küsimus ei puuduta mitte ainult skandaali ulatust, vaid see puudutab põhimõttelisi küsimusi, vabadust, kodanikuvabadust, tarbijavabadust. sellepärast on meil väga oluline epohh käsil ja parlament peaks selle küsimusega põhjalikult tegelema era- ja avalik sfäär eh, põimuvad, see on minu meelest murettekitav. varem juba on seda juhtunud, kuid praegusel hetkel räägitakse sellest, et mõlemad eh, sfäärid peaks tegema koostööd, aga seda vabatahtlikult. ning mis nüüd puudutab vabatahtlikku koostööd erinevate luureametite vahel, siis see on väga keeruline küsimus, sest vabatahtlik koostöö ei ole, näe kuidagi, ei saa kuidagi kompenseeritud. ning praeguste infotehnoloogiate juures ei ole küsimus mitte tehnoloogiates, ka, ka rahas, vaid andmetes. ehk siis see tähendab seda, et see nii-öelda valuuta, valuutaks on andmed. nii et see ei ole koostöö mitte ainult äh, kaasnähe ning äh, andmete süstematiseerimisel, mis järgneb andmete kogumisele, mis siis sellel hetkel saab, mis siis toimub? ma olen teinud mõningaid äh, tähelepanekuid, kuna mind see teema isiklikult huvitab kas äh, on selliseid valdkondi, mis äh, intensiivselt äh, selle küsimuse arutamisega tegelevad? kas neid müüakse nii-öelda edasi spetsialistidele, tõstes esile nende andmete eriväärtust? tundub, nagu oleks olemas andmete turg ja, ja need, kes müüvad, üritavad võimalikult kallilt müüda. mida paremad andmed, seda kallimad need on see ei puuduta mitte ainult kodanike andmeid, vaid eh, eh, kodanikusse suhtutakse kui andmetarbijasse. ja tundub, et kodanikel tahetakse ära võtta eh, valikuvabadus. tegu on ajaloolise hetkega see näitab ka seda, kui oluline on teie töö ning põhimõtteliselt on ju tegele-, tegemist on ju kogu Euroopas siseturvalisusega. Te, siin on tegelikult kogu selle asja iva sest see, mis praegusel hetkel toimub, tekitab ju suurt ebakindlust ja ebaturvalisust. räägitatakse, räägitakse julgeolekust, kuid tegelikult ei, paneb see inimesed väga haprasse olukorda ning äh, tänan teile veel kord öelda suur äh, tänu ning võib-olla võiksite rääkida äh, era- ja avaliku sfääri koostööst. suur tänu. härra Engström on järgmine. kas te so, ma tahaksin oma küsimuse esitada, mulle, sooviksin esitada oma küsimuse, sellepärast et Eh, sest siin räägiti asja kaubanduslikest aspektidest ja te mainisite seda samuti üsnagi lühidalt. Eh, tegemist on ju, see on ju tegelikult väga eh, informatiivse ja huvitava uurimusega. Te andsite meile väga palju informatsiooni selle lühikese aja jooksul, mis meil teile kõneaega oli anda, kuid ma sooviksin teile esitada väga olulist küsimust mida me käsitlesime ühel oma kuulamisel äh, Safe Harbori eh, programm, me saime sellele ka väga teravaid vastuseid. Eh, põhimõtteliselt, mida teie arvate sellest, kas, kas Safe Harbor kahte oleks vaja, kas seda peaks reformima? sest te mainisite sellest, seda eh, mööda minnes. kas te võiksite rääkida sellest laiemalt, kas äh, kas te võiksite rääkida näiteks, äh, äh, näiteks äh, teenuse osutajatest või, sest me rääkisime konkreetsete ettevõtetega, me rääkisime usaldusest Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. praegusel hetkel on ju ka kaubanduslikus valdkonnas usaldus kannatada saanud. praegusel hetkel ei ole Eh, ei ole käsitletud seda, kuidas eh, praegune skandaal on mõjutanud meie kaubanduslikke suhteid. kas teil on akadeemiline vabandus sellest eh, aspektist? et seda oleks hea teada ning kui te soovite, siis vastake sellele ja siis järgmisena annan sõna kolleegile. suur tänu! Need on väga tähtsad küsimused. ma oleksin valmis rääkida sellest, kui suure, kui palju meil teadmisi praegusel hetkel on või informatsiooni. kindel võib olla selles, mida äriringkondades on ammu räägitud, ka IT-ringkondades, ehk siis, et andmed on uus kuld, uus nafta järgmiseks sajandiks. üks põhi, põhimõte on see, et kõik ettevõtted, mis andmeid kasutavad, oma ärimudeli põhiosana Google, Facebook, väga paljud ettevõtted on palju et me, me sala, palju salajasemalt oma, viivad oma tegevust läbi. Need on kõik sellised ärimudelid, mille aluseks on usaldus. et äh, et tarbijad, eh, teenuse osutajad eh, varjavad eh, ja hoiavad salajas andmeid ning praegusel hetkel saadud andmed on hävitanud tarbija usaldust selle kohta, kuidas tema andmeid kasutatakse Ehm, teenuseosutajate poolt, eh, kuidas, kuhu need andmed jõuavad, kas jõuavad selliste agentuuride nagu NSA, näiteks JHQ eh, ja teised sellised ametid samuti. nii, kui me vaatame nüüd seda asja ettevõtete poolt lähtuvalt, siis äh, nende ettevõtete majanduslik äh, tegevusvõimekus on siin küsimärgi all. see ei ole võib-olla kõige olulisem punkt, kuid seda peaks mainima, et äh, hiljutised näiteks eilse eh, deklaratsiooni Google'i kohta on samuti väga olulised, tundub, et NSA ei ole sundinud mitte ainult ettevõtteid nagu Google andmeid edastama, vaid nad on ka eh, vaid ta on kogunud Google'ist ka andmeid, mis ei olnud krüpteeritud, sest neid peeti turvaliseks. see ei ole juhtunud mitte ainult Ameerika Ühendriikides, vaid ka Euroopas praeguses faasis me räägime andmeedastusest erinevate andmekeskuste vahel Google'is, Euroopa Liidus, mida eh, jälgis eh, NSA ning eh, Google CO reaktsioon oli siis see, et nad olid äärmiselt vihased, sest nende majandushuvid olid ju mängus. nüüd, mis puudutab ähm, suhteid ettevõtete ja äh, luureametite vahel, siis te tõstatasite siin väga olulise küsimuse. meil ei ole kahjuks äh, palju vastuseid sellistele küsimustele. see nõuab äh, põhjalikumaid uurimist, põhjalikumat uurimust. kuid näiteks NSA vanglaprogrammi ärgem unustame Prisma programm, Prism programm. Äh, see on seotud Euroopa äh, siis äh, Suurbritannia ja USA vahelise lepinguga, mida kutsutakse ka viie silma lepinguks, selles osalevad ka Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa. hiljutised paljastused on näidanud ka seda, et olemasolevad andmed Eh, mis olid Ameerika, eh, eh, mis olid Ameerika andme mm, mis oli Ameerika valitsuse side peakontorile seada, kättesaadavad. ühesõnaga tundub, et väga palju sellist, mida ei tohiks toimuda, tegelikult siiski toimub ja eh, toimub ka teatud andmevahetus eh, amet, eh, avalike ameti ja eraettevõtete vahel. nüüd, kas need ettevõtted teevad vabatahtlikult koostööd, kas neid sunnitakse selleks, praegusel hetkel tundub, et neid on sunnitud õiguslikke vahendeid, aga me ei tea praegusel hetkel, kui paljud ettevõtted on vabatahtlikult osale- no,, osalemist pakkunud välja. me teame, et on ka selliseid ettevõtteid, mis on otsustanud äh, hoiduda sellist, näiteks Lävavit või näiteks äh, Silent Circle, Lävavit oli selline ettevõte, mis äh, pakub krüpteeritud meiliteenust ning Edward Snowdeni meiliaadress oli just nimelt nende juures ning äh, selle asemel, et informatsiooni esanda, e-, e-, e-, edastada, ta otsustas oma tegevuse lõpetada ning see võib tähendada seda, et Ameerika Ühendriikides võib neid taga, tabada ähm, äh, siis äh, kohtu uurimine, sellepärast et nad keeldusid koostööd tegemast. see tähendab siis seda, et nad võivad üsnagi rasket hinda maksta oma otsuse pärast. võib-olla ma siin nüüd peatuksin ja lasen Sergiol rääkida safe harbor'ist võib-olla härra Engström saab oma küsimuse esitada, sest ta kannatlikult on oodanud võimalust küsimust esitada. ja siis pärast seda saate vastamisega jätkata. härra Ragatsi, te, oli väga huvitav kuulata eh, selle massilise eh, jälgimise kasulikkusest, sest eh, alguses on räägitud umbes viiekümne neljast juhtumist, kuid hiljem on räägitud ühest äh, või kahest äh, terrorismi vandenõust. kui äh, terroristlik, terrorismiaktide planeerimine on väga raske kuritegu ja planeerimine peetakse praktiliselt sama raskeks kuriteoks kui selle elluviimist Eh, siin on räägitud erakorralisi eh, üleandmisi, kuid eh, kui näiteks avastatakse planeeritav terrorirünnak, siis ilmselt ju kohtutes oleks oodata süüdimõistmisi. kas need paar juhtumit, mida siin mainisite, kas nad on viinud näiteks Ameerika Ühendriikides süüdimõistmist, süüdimõistvate otsusteni? ja veel, Rootsi valitsus väidab sama, et näiteks, et luureameti äh, äh, tegevus on viinud äh, viinud planeeritavate kuritegude avastamiseni, kuid keegi vähemalt avalikult pole teada ühtegi süüdimõistvat kohtuotsust. kas te teate näiteks mõnest sellisest kohtuprotsessist Rootsis, mille, mis, milleni on viinud siis kogutud informatsioon uh,? suur tänu, NSA meie meelest ei ole edastanud informatsiooni selle kohta, eh, millised eh, tagajärjed nende uurimistegevusel on olnud. ma ei ole eh, teadlik Rootsi mul ei ole informatsiooni selle kohta, kas Rootsis on asi kohtusse jõudnud, kuid tegelikult see on just selline informatsioon, mis võiks meile huvi pakkuda, aitäh. Perhaps very briefly coming back to the point that you um, raised before on the Eh, nüüd see, mis puudutab Safe Harbori kokkulepet, siis see juhtum illustreerib seda, et seda lepet on eh, ju rängalt eh, rikutud ning me peaksime mõtlema selle peale, kuidas näiteks, kuidas see pihme pilvetehnoloogiat peaks kasutama me peaksime mõtlema selle peale, kuidas väde, väljakutsetega toime tulla, kuidas adekvaatseid lahendusi leida ning õiguslik raamistik oleks, õigusliku raamistiku leidmine on muidugi esmatähtis. kui te nüüd sellele küsimusele vastasite, kas teil on näiteks Euroopa Liidu telekomi äh, ettevõtete kohta, kas on väiksemate ettevõtete kohta, mitte ainult suurte. näiteks Prantsuse telekomi ettevõtted ja muud sellised, kas teil on andmeid selle kohta? Nad ei ole vastanud, kas teie uurimus puudutas seda? võib-olla võiksite seda pisut kommenteerida. härra Korona, võib-olla sooviksite samuti küsida? Sì, no, io intanto eh, vorrei veramente congratularmi per lo studio che è stato fatto, che trovo sooviksin teid tänada selle uurimise läbiviimise eest. see on väga nagu huvitav. sooviksin esitada eh, küsimuse, ilmselt vastus on raportis juba olemas, kuid mul pole aega olnud seda eh, lugeda. mõni aeg tagasi lugesin eh, te intervjuud, üks küsimus sellel teemal. Schröderiga. tema ütles, et on täiesti ilmselge, et ei ole lootagi, et, et, et kõnesid ei, üldse ei jälgita, kas siis isiklikul või üldisel tasandil. mida teie sooviksite, soovitaksite Euroopa Parlamendile? et leida mingisuguse strateegia või normatiivi, mis võimaldaks sekkuda juba algfaasis, kui näiteks lähtume sellest, et et pealtkuulamist on võimatu ära hoida, siis milliseid reegleid võiks paika panna selleks, et vähemalt, et sellist informatsiooni võimalikult vähe kasutatakse, olgu see siis kas kaubandusliku iseloomuga informatsioon või muu selline. teiseks, ma ei tea, kas on võimalik usalduse kontseptsiooni muutuda öö, usaldamatuseks. Teie kogemuste järgi, kuidas lood on? meie oleme näidanud üles usaldust selle vastu, et selle teesi vastu, et terrorismivastane võitlus oli väga tähtis. võib-olla me olime liialt naiivsed, soovisime seda uskuda Eh, ja tundub, et andmete kogunemi-, kogumine on läinud kaugemale sellest, eh, mis eh, oleks pidanud olema lihts-, lihtsalt terrorismivastane võitlus, mida teie arvate? Uh, uh, ma kõigepealt vastan sellele küsimusele ja siis tulen tagasi telekommunikatsiooniettevõtete juurde suur tänu selle küsimuse eest, see on tõesti oluline küsimus, äh, mida küsivad endalt ka paljud kodanikud, kuidas ma siis saaksin kaitsta mind puudutavaid andmeid. selleks on äh, minu meelest indiviidi tasandil üsna mitu tehnoloogilist lahendust. näiteks äh, Tor võrgustik on suhteliselt hea vahend, millega saab andmeid kaitsta luuramise eest ja see on olnud üks nendest äh, viisidest, mida NSA ei ole suutnud praegu süstemaatiliselt läbi murda. samuti äh, avatud allikaga krüpteeritud äh, andmeid ei ole samuti suutnud NSA läbi murda kuigi nad on tohutult raha kulutanud äh, sellele, et äh, tuua sisse äh, backdoor või tagauksi krüpteeritud erasüsteemidesse. üks Google'i arendaja ütles hiljuti ühes intervjuus, et ta on kaks või kolm aastat töötanud ainult ühe krüpteerimismeetodi kallal, millega kaitsta Gmaili kaitsjate eraelu ja seda on just nimelt siis eh, NSA ka sihikule võtnud. nii et eh, lühidalt öeldes on indiviidi tasandil võimalik avatud allika eh, vahendeid kasutada selleks, et teatavalt, teatavat, teatavas mahus kaitsta andmeid aga millest me peaksime rääkima üldisemal tasandil ja oleks see, et tuleks välja arendada Euroopa privaatsuspilv Eh, see aitaks kaitsta küll eraelu, mitte võib-olla täies mahus, kuid see oleks kindlasti samm edasi kodanike eraandmete kaitsel. võiks kasutada siin näiteks eh, source packet routing'u tehnoloogiat see tähendab seda, et see info, mis salvestatakse pilves ja mille kodanik edastab kellelegi teisele, kes on Euroopa Liidu territooriumil, ei pea läbima selleks USA või kellegi teise võrgustikke ja tehnilisi lahendusi on teisigi, mille me ka joonistame välja selles oma aruandes ja nüüd ma tahaksin vastata veel sellele tehnoloogilisele küsimusele teise küsimuse puhul ja kolleeg vastab siis õiguslikust seisukohast üks NSA informaator William Beani selgitas hiljuti, et aastal kaks tuhat äh, oli kasutusel äh, tehnoloogia, mille ta oli kolleegidega välja arendanud mis äh, tegelikult suutis teha sedasama, mida tehakse praegu, siis jälgimine ja äh, üksikisikute online ajaloo äh, jälgimist ilma andmeid massiliselt salvestamata. ehk teisisõnu täpselt seesama, mida tehakse praegu siis massilise jälgimise alusel. tegemist oli siis julgeolekuprogrammiga, kus oli juba see privaatellu sekkumine sisse kirjutatav Eh, NSA lükkas selle programmi tollal aga tagasi ja Bini on selgitanud, et seda majanduslikel põhjustel ehk teisisõnu suure tohutu programmi käivitamine, kus eh, säilitatakse miljoneid andmeid, oleks eeldanud eh, tohutut eelarvet. seega me ei peaks ütlema, et me ei tohiks usaldada öö, mm, julgeolekusektorit, kui nad ütlevad, et julgeolek on peamine prioriteet, see on A, nii, aga öö, oluline on selle juures see, et öö, säiliks mingisugune kontroll taoliste arengute üle, sellepärast et tehnoloogia, nagu me nüüd teame, on öö, juba varem valmis olnud, see tehnoloogia on olnud selleks, et millega saadakse siis jälgida kodanike elu ka ilma andmeid salvestamata. suur tänu Birgit Sippelilt, järgmine küsimus ja siis lisaküsimus. suur tänu, ma tahaksin veel kord tulla tagasi selle küsimuse juurde, see, et ähm, andmekogumine on väga laialdane ja ma ei tea, kas see on olnud osa teie senisest tööst, aga minu jaoks on väga oluline küsimus see, et kas äh, Äh, selle jälgimise ähm, osas oleme me näinud tõesti seda, et äh, pärast üheteistkümnenda septembri rünnanguid, rünnakuid on tohul, tohutult äh, kasvanud jälgimise hulk. ja et kas see seos on jä-, jätkuvalt veel paigas, kui selline seos üldse on olemas? ja kas ohud on ka suurenenud? nagu me NSA-lt just eh, kuulsime, on nende eelarve traagiliselt, dramaatiliselt tõusnud. kas siis tõesti maailm on täna ohtlikum kui varem? või on elu Ühendriikides muutunud öö, eh, nüüd ohutumaks tänu sellele tehnoloogilisele potentsiaalile, mida toetatakse? nii et öö, eh, ma tõesti tahaksin äh, vastuseid nendele küsimustele, mul oleks hea meel, kui te annaksite omapoolse analüüsi sellele. mis nüüd puudutab äh, Euroopale pädevuse andmist äh, julgeolekuteenistuste vahelise koostöö toetamiseks, tekib küsimus, et et mis mõtet sellel oleks, kui ähm, julgeolekuteenistused meie seadustest kinni ei pea. on ju ilmselge see, et äh, mitte kõik ei pea sajaprotsendiliselt seadusandlusest äh, kinni nüüd, äh, mis puudutab julgeolekuteenuste tööd, siis selles osas oli see, mis te ütlesite, ilmselt täiesti õige, aga me ei räägi siin mitte ainult mingisuguse punase joone tõmbamisest äh, tehnoloogiliste vahendite osas, vaid ka eesmärkide osas. miks mitte me ei räägi ainult sellest, miks seda infot kogutakse, vaid peamine küsimus on selles, kes seda kõike jälgib, kuidas seda tehakse. kui me räägime riigi julgeolekust, siis on küsimus ju selles, kas see peab jääma liikmesriikide kätesse või peaks see üle minema Euroopa Liidu pädevuse alla meid huvitab tõesti see, et kas peetakse kinni nendest miinimumtingimustest. kas kahepoolsed äh, vastuluurelepingud liikmesriikide vahel, mis nendega on? kas ei oleks mõistlikum äh, investeerida sellesse, millest teie rääkisite? nii et mitte rääkida ainult ähm, andmekaitse kokkulepetest vaid me peaksime investeerima julgeolekusüsteemidesse, eh, mis eh, peataksid selle pealtkuulamise. see oleks mõistlikum. aitäh. suur tänu, Birgit. ja nüüd Jan Olbricht viimasena, Jan Albrecht ja siis eh, saate teie sõnad sõna vastuseks. härra Albrecht, jah, suur tänu. osaliselt jätkan sealt, kus peatus proua Sippel kas teil on mingisugust infot selle kohta, et need sõlmitud lepingud mõjutavad programme nagu Prism või Tempura ja kas see mõjutab seda massilist jälgimist, millest meie oleme rääkinud oma uurimuse käigus? me räägime siin ju ka küberrünnakutest, näiteks äh, Ühendkuningriigi valitsuse sidapeakontorist või läbi infosüsteemide, äh, läbi serverite, mis USA ettevõtetel on siin Euroopas, aga ka telekom, telekommunikatsiooniettevõtted, Belgacomi ja nende süsteemide ärakasutamine ja süsteemi äh, teenusepakkujate ärakasutamine, nii et küberkuritegevuse osas mul on tõesti küsimus, et ähm, kas te näete, et siin on rikutud äh, küberkuritegevuse alast seadusandlust Euroopa Liidus ja kas on rikutud Strasbourgi Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni? ja nüüd siis meie süsteemid Euroopa Parlamendis, meil on Cisco süsteemi telefonid kõigil ja ilmselgelt äh, on äh, risk selles, et äh, keegi kuulab neid pealt. kas seega meil institutsioonina on võimalus pöörduda kohtu poole, kui rikutakse, murtakse sisse meie süsteemidesse, rikutakse meie õiguseid ja rikutakse võimalusel aluslepinguid? selline huvitav küsimus väga tore, et sa ise pead oma küsimust huvitavaks. aga noh, seekord oligi huvitav, minu meelest ka. Belgakomi äh, uurimise puhul, seal oli väga raske mingisugust infot äh, saada, ma ei ole veel vaadanud teie dokumenti päris läbi, aga aga äkki teil on lisainfot selle kohta, nii et palun vastake nendele küsimustele ja siis ka võib-olla lõppmärkused, kui, kui soovite suur tänu, ütleb härra Katsi. ma keskenduksin kolmele punktile ja üritan nendele vastata järjekorras. esimene küsimus, telekommunikatsioon. meil on praegu infot selle kohta ja tõendeid selle kohta, et ähm, Ühendkuningriigi valitsuse sidepeakontor on äh, kuulanud pealt äh, Euroopas läbi telekomi ettevõtete ja kui mõni selline julgeoleku öö, ähm, ettevõte mingit ettevõtet sihib, siis ta ilmselt jagab seda infot ka teiste ettevõtetega, nii et kui asi on nii Belgacomiga, siis on ilmselt see nii ka teiste ettevõtetega ühen- äh,, Saksamaal ja Ühendkuningriigis. nüüd see küsimus äh,, kuidas me tehniliselt saaksime seda vältida, et meid äh, pealt kuulatakse. ma ei ole küll tehnik, aga üks lahendus, mida meie oleme pidanud võimalikuks ja millest me oleme rääkinud ka ekspertidega, on äh, avatud allika tehnoloogia kasutamine, see ei ole mitte mingisugune idealistlik viis, kuidas äh, tarkvara välja arendada, kus äh, arendajad lähtuvad oma iseenese soovist seda välja arendada vaid see on üks põhimõte, kuidas tagatakse see, et võib-olla nuhkimise ja pealtkuulam-, nukkimine ja pealtkuulamine ei ole enam võimalik ja et äh, igal äh, tarkvaraarendajal on äh, võimalus seda koodi lugeda praeguses olukorras ja võivad tekkida need võimalused nende tagauste loomiseks. sellist tarkvara peaks Euroopa Liit toetama, seda peaks siin rohkem arendama, mis pidurdaks neid kasutamisvõimalusi ja see võiks olla üks äh, lahendus ka teie telefoniprobleemi lahenduseks. ja nüüd teie küsimus. info äh, ähvardus ja see, kuidas need massi äh, jälgim-, kuidas me oleme jõudnud selle massilise jälgimiseni. tõsi on, et üheteistkümnenda septembri sündmused andsid tõuke äh, Äh, selleks, et selline tegevus äh, käima läheks, need plaanid olid aga paigas enne. üheteistkümnenda septembri terrorirünnak andis aga põhjuse, miks äh, anda raha sellise tegevuse jaoks. Euroopas me sellist seost ei näe üheteistkümnenda septembri sündmustega, küll on aga viimase kolme-viie aasta jooksul eurooplased järgi jõudnud ameeriklastele ja näha on, et Ühendkuningriigi valitsuse sidepeakontor on mänginud väga suurt rolli Äh, andmete kogumisel, mitte ainult siis tehnilist abi andes, vaid pakkudes ka võimalusi, kuidas äh, mööda hiilida seaduse sättest selleks, et äh, jälgimistegevust laiendada. ja siin võib-olla on sotsioloogiliselt asi huvitav, eriti DigiBigo töö, kes on üks selle uuringu autoritest, tema töö näitab seda, et massiline info kogumine on üks äh, võimalustest, äh, millega julgeolekuteenistused äh, põhjendavad ühe, üheskoos koostöö tegemist ning massilise info kogumise üks mootoritest on just olnud ka see, et siis on võimalus seda infot jagada erinevate teenistuste vahel. ja põhimõtteliselt on tekkinud siin võidujooks andmete kogumiseks, selleks et sind peetakse Äh, oluliseks ja võrdseks partneriks ja loomulikult äh, selle all kannatab äh, siis peamiselt Euroopa kodanike eraelu. aga nüüd ma annan siis Sergiole sõna natukene juriidiliste küsimustele vastamiseks. lühidalt. jah, üks nendest elementidest, mida see arutelu on täna välja toonud, on see, et me tõesti räägime siin ühenduse väärtustest, inimõigused, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted komisjoni asepresident Reding viitas Ühendkuningriigile artikkel seitse kontekstis, artikkel seitse siis Euroopa Liidu aluslepingust, me näeme siin seda, et süstemaatiliselt rikutakse põhiõiguseid teatud liikmesriikides. see küsimus tegelikult juriidilisest vaatevinklist on väga raske. nimelt meil on üsnagi killustunud äh, õiguslik Äh, pilt praegu Euroopas ja meie uuring on näidanud seda, et teinekord äh, on see teeninud äh, luureteenistuste huve, et valida see seadusandlus, mida ta rakendab. ja see on kindlasti murettekitav ja veel üks varasem küsimus, küsimus, mina arvan ja meie uuring ka näitab seda, et kui loodaks Euroopa Parlamendis alaline poliitiline infrastruktuur, mis tagaks nende paljastuste osas jätkutöö, selline uurimiskomisjoni loomine on teretulnud samm, aga meile meeldiks, kui oleks selline tegemist süstemaatilise järelevalvega, mitte ainult selle osas, mis on päevavalgele tulnud tänaseks, vaid mis ilmselt äh, jõuab avalikkuse ette järgnevatel kuudel. ja selline organ võiks äh, siis äh, välja kujundada ka selle, millised on võimalikud tegevussuunad. me rääkisime järelevalveorganite, äh, andmekaitseorganite rollist siseriiklikul tasandil, andmekäitlejate rolli ja kontrolöride rolli pilvetehnoloogia osas. Need on kõik võimalikud jututeemad, millisest infost me räägime, millised andmed need on, ka siin võiks olla juriidiline kindlus suurem ja nüüd äh, korrakaitseorganid äh, ja nende koostöö äh, julgeolekuteenistustega, see on üks aspekt, millest me oleme rääkinud ka oma uuringus. siin ei ole väga selge nendevaheline pädevuste jagamine, see Äh, piirjoon nende vahel on hägustunud äh, ja see loomulikult vähendab äh, nende vastutuskohustust. ja siis veel üks soovitus, mis on esitatud ka eelnevates uuringutes, mille me oleme parlamendile esitanud, et meil võiks olla Euroopa mm, siseasjade ametite alaline komisjon. Nad ei peaks tegelema siis mitte ainult Europoli ja teistega, kes tegelevad Euroopa tasandil, vaid koondama neid ja rääkima sellest, kas neil on see suutlikkus üldse midagi ette võtta üht-, ühtsemalt ja siin võiks Euroopa Parlamendi roll olla suur. suur tänu, Sergio! Sepsi äh, ja äh, teiste tööga me oleme väga kursis ja on väga teretulnud, et te mõlemad äh, olete selle uuringu nii kiiresti kokku pannud põhimõtteliselt, kui ma ole, viskasin sellele pilgu peale, tundub mulle, et äh, te mõtlete üsna samas rütmis kui paljud meist. nii et äh, see, mis te olete äh, öelnud, on meie jaoks väga kasulik ja see on olnud väga lik, kasulik istung täna meie mõtete kujundamiseks, nii et suur tänu, Sergio. kallid kolleegid, järgmine osa meie koosolekust äh, hakkab kell kaksteist viisteist, üks aseesimeestest võtab üle ja vabastab mind. suur tänu kolleegidele, kes on regulaarselt kohal olnud sellel uuringul ja äh, sellel, selle uurimiskomisjoni töös ja suur tänu uutele kolleegidele samuti, kes on saalis. me peame neid kohtusimisi äh, neljapäeva pärastlõunati, sellepärast et see on ainus aeg, mille me leiame äh, aega selle jaoks päevakorrakalendris, nii et kolleegid, suur tänu, et te olete kohale tulnud, suur tänu küsimuste eest, see kõik on äärmiselt oluline, suur tänu. Uh, um, ja veel, kolleegid, üks teadaanne veel. kell kaksteist viisteist me hääletame komisjonina. mulle tundub, et mina ei juhi seda hääletust, tuleb vist keegi teine. aga kui ei tule, siis hääletan mina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

Good afternoon. Now we, uh, we start our uh, vote. suur tänu. Äh, läheme hääletuse juurde, meil on kaks punkti hääletusel täna. kõigepealt äh, siis kodakondsuse programm, mis on meie äh, raporti ja siis meil on äh, õigusprogramm äh, Juriga üheskoos. esimene võrdõiguslikkuse, õiguste ja kodakondsuse programmi kehtestamine, siin saavad hääletada ainult libe kolleegid ja teises punktis äh, Juri ja libe omad üheskoos, kes loodetavasti ka on saalis ja saavad osaleda sellel hääletusel. tundub, et kedagi ei ole saalis, loodetavasti miinimum tuleb vähemalt kohale. nii et hakkame pihta kõigepealt õiguste ja kodakondsuse programmist hääletusnimekirjas te näete, et kõigepealt me peame hääletama kompromissteksti osas, see on siis üleüldine kompromisstekst. ja siis läheme ülejäänud hääletuse juurde, kui kompromissi ei toetata. nii et kõigepealt kompromisstekst õiguste ja kodakondsuse programmi osas, kes toetab, poolt tõstke käsi, palun. kes on vastu? erapooletud? vastu võetud? ja nüüd siis lõpphääletus, muudetud tekst. elektrooniliselt hääletame, nii et palun pange äh, kaardid masinatesse ja elektrooniline hääletus teksti osas äh, muudetud kujul. hääletus on avatud ja härra Berlinger, kellel ei ole hääletuskaarti kaasas täna, toetab. suur tänu. kakskümmend viis poolt, kaks vastu, erapooletutele. ja enne, kui me edasi liigume, suur tänu kõigile, kes äh, selle dokumendiga tööd tegid, äh, variraportöörid ja teiste komisjonide kolleegid, kes arvamusi koostasid. suur tänu teile! ja Maria, suur tänu, kes tõesti on näinud äh, palju vaeva selle asjaga. suur tänu ja nüüd läheme siis edasi järgmise äh, hääletuse juurde, tegemist on siis õigusprogrammiga kõigepealt jällegi sama lugu, hääletame kompromissteksti osas. Really welcoming everyone who is tõesti kõik, kes vägagi tahavad, tulge palun ja istuge maha. If you would like to say some words uh, before everyone takes a seat. no okei okay., then uh, who is in who...? nii, kes toetab kompromissteksti poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? elektrooniliselt nüüd äh, siis lõpphääletus äh, muudetud kujul kakskümmend seitse on poolt, üks on vastu ja keegi ei jäänud erapooletuks. suur tänu kõigile hääletusel osalemise eest. härra Berlinger, kas te tahate midagi öelda? härra Berlinger ei taha midagi öelda. suur tänu siis veel kord. ja saalist äh, öeldakse, et proua esinaine sai sellega küll nüüd väga nobedasti ja ilusti hakkama. proua esinaine tänab selle eest ja ilmselt äh, lõpetab istungi